avaldus, mis puudutab Ukrainat. kuid proua Ashton ei saa siin olla ja tema nimel võtab nüüd sõna volinik Stefan Füüle, kellele kohe sõna annamegi, nii et härra volinik, teil on sõna, palun. Mr Chairman, thank you very much härra president, ähm, suur tänu selle võimaluse eest äh, osaleda tänasel debatil ja vabandused ka proua Ashtoni poolt. ta on mul palunud äh, teiega jagada tema mõtteid. härra president, austatud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel, et äh, ma saan teha avalduse hetkeolukorra kohta Ukrainas. ma tahaksin äh, seda teha kolme olulise tulevase sündmuse kontekstis Euroopa Liidu Ukraina ministrite kohtumine, mis äh, toimub kahekümne kuuendal oktoobril Luksemburis, kohaliku omavalitsuse valimised, äh, mis leiavad aset kolmekümne esimesel oktoobril ja juba neljateistkümnes Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumine, mis toimub kahekümne teisel novembril Brüsselis. viimasel ajal on Ukrainas olnud suur poliitiline vabadus, järjestikused valimised on saanud tunnustuse kui äh, vastavuses olevat rahvusvaheliste standarditega. Ukraina on välja arendanud dünaamilise ja mitmekesise kodanikuühiskonna ning meedia keskkonna ning äh, inimõiguste kaitses on samuti saavutatud olulisi edusamme. Nende arengute tagajärjed ning äh, valitsuste pühendumine Euroopa Liiduga suhete loomisel on suhted Euroopa Liidu ja Ukraina vahel äh, saanud tõsist hoogu juurde see on kõige selgemalt äh, peegeldumas ka väga ambitsioonikas ja kaugele minevas Euroopa Liidu Ukraina assotsiatsiooni kokkuleppes. see on praegu arutelul ning selle eesmärgiks on saavutada kahene eesmärk. kõigepealt poliitiline äh, liit ning äh, majanduslik integratsioon Euroopa Liiduga. president Janukovitši valitsus on astunud terve rea väga olulisi samme majanduse reformimisel ja neid samme tuleks tunnustada. sealhulgas avaliku hanke seaduse vastuvõtmine, mis peaks väga olulist rolli mängima korruptsioonivastases võitluses ning äh, peaks suurendama konkurentsivõimet. siis gaasisektori reformi seadus, mis äh, sillutab tee siis äh, Ukraina peatsele liitumisele energiaühenduse kokkulepetega lisaks sellele ka veel kokkulepe, mille Ukraina on saavutanud Rahvusvahelise Valuutafondiga. Need kõik on väga olulised sammud makromajandusliku stabiilsuse saavutamiseks, läbipaistvuse tagamiseks ning kasvuteele tagasipöördumiseks. Need reformid äh, lähevad kõik täiesti õiges suunas ning need reformid peavad jätkuma. Ukraina valitsusel on õnnestunud äh, saavutada ka teatav stabiilsuse tase, mis äh, viimastel aastatel ei ole olnud võimalik äh, erinevate valitsuste all. see on väga oluline ja vajalik areng, tagamaks äh, tõhusa riigi valitsemise. samas aga oleme me mures, et äh, meieni on jõudnud tõendeid ja väga palju tõendeid sellest, et demokraatlikke vabadusi on hakatud piirama Ukrainas eriti murettekitavad on kaebused, mis on esitatud meediavabaduse osas, äh, kogunemisvabaduse äh, ja sõnavabaduse osas ning äh, kuulumisvabaduse osas. Nende põhimõtete toetumine on väga oluline. Nad on kõige paremad üksikisiku õiguste garandid. Nad tagavad tõelise mõtete konkurentsi Nad on ülioluline osa tõelises uuenduslikus, avatud ja konkurentsivõimelises ühiskonnas. esimesel oktoobril äh, langetas äh, Põhiseaduskohus äh, Ukrainas otsuse, millega muudeti pärast kahe tuhande neljandal aastal oranži revolutsiooni järgselt vastu võetud põhiseaduslikke muudatusi. see otsus suurendab veelgi vajadust Ukrainas läbi viia laiem põhiseaduslik reform seda läbi kaasava protsessi ning viitab vägagi võtmeteemale, mille parlament kahekümne viiendal veebruaril kirjutas ka, kirjutas ka oma resolutsiooni. selle protsessi eesmärgiks peaks olema tõhusa ja jätkusuutliku põhiseadusliku süsteemi loomine, kus äh, võimude lahusus ja vastastikune kontroll oleks tagatud vastavalt Euroopa Liidu standarditele Euroopa Liidu ja meie liikmesriikide jaoks on inimõiguste järgimine kõige olulisem, mis meid ühendab, need on põhimõtted, mida ei saa seada küsimärgi alla. sama puudutab ka meie suhteid võtmeriikidega, nagu seda on Ukraina. meie Ukrainaga lähenemise kiirus sõltub sellest, kuidas neid väärtusi kaitstakse. suur tänu teie tähelepanu eest, suur tänu, härra volinik, ja nüüd on sõna äh, fraktsioonide esindajatel ja kõigepealt saab sõna kaheks minutiks härra Mihhail Kaaler, kes esindab Rahvaparteid. suur tänu, härra president, kallid kolleegid! Ukraina rahvas on alati öelnud, et nad soovid liituda Euroopa Liiduga ja aga samal ajal me näeme, et arengud riigis viivad Ukraina Euroopa Liidust kaugemale. juba enne kohalike omavalitsuste valimisi, oli täiesti selge, et meil tuleb rääkida majandusreformidest ja me teeme seda novembrikuus Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumisel. me peame rääkima sõnavabadusest ja ka kandideerimisvõimalusest valimistel. me ei kuul-, me ei ole võimalik inimõiguste alaseid probleeme peita majanduslike edusammude taha sest äh, majandus, majandusõitsengu kiitmine on pigem Hiina tee, mitte Euroopa Liidu tee. me ei tohi Ukrainast äh, ära pöörduda sellepärast, et suurem osa Euroopa Liidu avalikkusest seda ei tea. kuid äh, meil ei, me ei saa rääkida, et äh, oleks tegeletud pealtkuulamisega. Äh, elekter lülitati välja, elekter lülitatakse välja, arvuteid äh, konfi-, konfiskeeritakse, seda kõike tehakse koha peal, Lvovis. salateenistust juhib kohalik meediajuht ja ta on ka parlamendis tegev. see on täiesti reaalne pilt Euroopast kohalikes omavalitsuste järel pole mitte midagi järele jäänud, opositsioon on kõrvale heidetud ja juhtideks on marionetid. Kiievis on väga paljud äh, kohalikud valitsejad oma võimu kaotanud ja neid ei ole asendatud ning äh, riigivõimu äh, ülimaks eesmärgiks on saada totaalne kontroll. meie oma Euroopa kogemustega hakkame selle vastu. liikmesriigid on vastu võtnud demokraatlikke otsuseid ja nad nõuavad seda ka Ukrainalt. Euroopa reformide eest, õigusriigi põhimõtte eest, toimiva turumajanduse eest, Euroopasse lõimimise eest. me loodame, et Ukraina astub sellel teel ikka edasi. vamos a ver, el colega suur tänu, kolleeg Kaaler. kolleeg Migalski on tõstnud üle sinise kaardi. kas te tahate esitada küsimuse härra Kaalerile tõepoolest? härra Kaaler, kas te olete nõus vastama härra Migalski küsimusele, kui te olete, siis palun härra Migalski. mikrofon palun sisse lülitada suur tänu, et aktsepteerisite minu küsimust. alati on väga hea e, algatada arutelu, aga see pilt, mis teie maalisite Ukrainast, on väga sünge. E, seda saab isegi Hiinaga võrrelda. kas te tõesti arvate, et olukord on nii raske, et e, me peaksime tõesti süüdistusi esitama Ukrainale? tänan härra Kaaler, teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. ma ütlesin, et äh, autoritaarse valitsusega ei saa saavutada Euroopas majandusõitsengut. Hiinas on jah asjad omamoodi, aga see ei ole Euroopa tee ja see olukord, millest ma rääkisin, on äh, tõesti ukrainlaste jaoks äh, realism. suur tänu, härra Kaminski, ma annan teile sõna hetke pärast. me ei saa praegu laskuda debatti. järgmisena härra Severin sotsiaaldemokraatide nimel üheks minutiks. president, Ukraina on meie jaoks väga oluline riik Ukraina on riik, äh, millel on väga palju väljakutseid. ma tahaksin tänada voliniku selle suurepärase olukorra kirjelduse eest ja suurepärase kirjelduse eest meie ootustest. Äh, valiti ametisse uus valitsus läbi vabade valits-, äh, valimiste, mida me kõik tunnustasime ja ma usun, et täna on õige aeg anda sellele valitsusele tegutseda ja mitte äh, teha mingisuguseid eelhinnanguid eh, selle mandaadi ja saavutuste ja või ebanõustamiste kohta. meie debati põhiline probleem seisneb selles, et meil on endal probleem. me kiirustasime selle riigi jagamisega äh, läänemeelsete ja idameelsete vahel. ja nüüd, kui nad ei ole võimul, me ei ei taha tunnistada nende idameelsete võimekust arendada seda riiki edasi ja edendada Euroopas äh, suunalisi püüdlusi ja ma usun, see on meie tänase probleem, tänase debati probleem ja me peaksime mõistma, et tõelised äh, Euroopa-meelsed on need tõelised ukrainlased, kes soovivad õigusriigi põhimõtteid kinnistada ja euroopaliku riigi kaasajastamist. ja lõpetuseks ma pöördun kolleegide põlve otsustada selle resolutsiooni edasilükkamise, sest riigis seisavad ees valimised, meil on vaja läbirääkimisi ja me ei peaks võtma vastu resolutsioone, kui see poliitiline protsess ei ole lõppenud ja, ja kui meil pole fakte, mille alusel järeldusi teha. suur tänu. härra Valjan Alde nimel. jah äh, president, volinik, meile tundub, et meil on tekkinud raskusi oma suhetes idanaabri Ukrainaga. Äh, olukord on Ukraina jaoks samuti raske, sest ta suhtub ühel päeval Euroopasse kui liitlas, teisel päeval kui probleemi. seetõttu me peaksime oma lähenemises olema pragmaatilised, äh, aru saama, millised on tegelikkuse asjaolud ja leidma ka ühised tegevuskavad, et jõuda kokkuleppele. majanduslik koostöö on alati olnud Euroopa jaoks kõige võimsam äh, integratsioonivahend ja me oleme kasutanud sellist pragmaatilist lähenemist äh, juba viiekümne kuuendast aastast. me peaksime keskenduma nii institutsionaalsetele kui majanduslikele reformidele, mis tuleb läbi viia Ukrainas. selline kahene lähenemine saab võimalikuks ainult siis, äh, kui me loome sellise ähm, arengutsükli, mis viib kaasa demokraatia tugevnemisele ja meie idanaabruspoliitika tugevnemisele. me peaksime prioriteetselt toetama ettevõtluskeskkonna loomist, julgustama Ukrainat äh, käibemaksu ja kinnisvarareformide läbiviimisel ja võitluses äh, korruptsiooniga ja seetõttu minu arvates assotsiatsioonileping on võimsaks reformi edasiviivaks vahendiks ja seetõttu me peaksime jätkama arutelusid põhjaliku sügava vabakaubanduspiirkonna mm, loomiseks ning Ukraina äh, energiaühenduse lepingu ratifitseerimise nimel. selles mõttes ma toetan äh, Ukraina liitumist WTO-ga äh, mis tähendab seda, et Ukraina võtab omaks euroopalikud majandusstandardid. ma loodan, et meil õnnestub üle saada sellest pidevast vabakaubanduslepingu edasilükkamisest ja äh, soodustada vastastiku usalduse tekkimist, äh, mis, millest oleks kasu tervele piirkonnale ja tervele Euroopale. suur tänu, proua Valjan ja proua Harms roheliste nimel kolmeks minutiks um.... tänan, härra president tahaksin kõigepealt äh, öelda, et ma jagan seda muret, mis puudutab äh, mittedemokraatlikuid arenguid Ukrainas ja olukorra pingestumist. järjest äh, rohkem on andmeid selle kohta, et kitsendatakse ajakirjanike sõnavabadust, ähvardatakse valitsusväliste organisatsioonide liikmeid, kes võitlevad demokraatia eest, samuti on murettekitav äh, salateenistuse roll. ka kui me räägime ajakirjandusvabadusest ja demokraatlikust äh, arengust üldiselt, siis äh, see ei alga viimaste valimistega ma olen tihti kuulnud äh, siin seda, et kõik Ukraina juhid on ära kasutanud võimu oma isiklikes äh, huvides ja selline võimu ärakasutamine peaks meile küll muret äh, valmistama. ma usun, et ei ole kellegi huvides, kui me võtame selle resolutsiooni vastu, ilma et mõeldaks majandusarengutele Ukrainas. täheldan murega, et Venemaa mõju Ukraina majandusele nii energiasektoris kui ka muudes sektorites on süstemaatiliselt laienenud. seetõttu äh, peaksime me ka minu arvates mitte homme hääletama, vaid äh, arutlema põhjalikult äh, olukorda Ukrainas. ülejärgmisel nädalal läheb delegatsioon Kiievisse ja enne tippkohtumist peaksime me põhjalikult aru pidama selle kohta, mida Euroopa Liidul on öelda ma olen koos äh, oma Ukraina sõpradega saatnud neid teel demokraatia eelsest ajast demokraatlikku aega. viimased valimised äh, toimusid meie andmetel demokraatlikult, kui aga olukord mitte ei parane, vaid halveneb, siis tuleks meil täpselt kaaluda seda, kuidas me sekkume või kuidas me ei sekku. igal juhul äh, olen mina arvamusel, et äh, meie hääl on äh, kuuldavam, kui me koha peal tõstatame need küsimused, äh, mida resolutsioonis mainitakse. ma olen tõesti väga mures ja on palju andmeid selle kohta, et asi liigub halvas suunas, aga minu arvates äh, ei äh, teeme kellelegi head, kui me ei pea kohapeal arutelusid ja otsustame siin liiga kiiresti. suur tänu, proua Harms ja edasi ECR fraktsiooni nimel härra Kaminski poolteist minutit. suur tänu. mäletate oranži revolutsiooni, kuidas me soovisime äh, Ukraina demokraate äh, aidata. ja me teadsime, et me ei ole ühegi kindla poliitilise jõuga seotud, me toetasime alati Ukraina iseseisvust kui sellist. püüame nüüd olla erapooletud ja Euroopa Parlamendina peame olema eestkõnelejaks Ukraina rahva iseseisvustaotlustele ja kaitsma Euroopa väärtusi ka ja inimõigusi Ukrainas. meie resolutsioon praegusel kujul ei aita siiski meie Ukraina sõpru. hoopis mängib kaardid Venemaa kätte öeldes, et Ukrainal ei ole läänes kohta. me peame järgima Euroopa norme ka Ukraina puhul, nõudes, et neid ka seal kohaldataks ja mitte laskma Ukrainal läänest eemalduda. hindan väga seda tööd mille on teinud resolutsiooni autorid seoses inimõigustega. suur tänu. tänan, äh, härra Kaminski, EFD fraktsiooni nimel härra Belder, üks minut, palun. Oekraïne haalde begin deze week, ik eh, zeg het hier maar in dit. tänan, president tahaksin siinkohal öelda, et äh, kahetsusväärselt on olud äh, sellised, et äh, esmaspäeval Hollandi ajalehed kajastasid seda olukorda suhteliselt mustades värvides. välismaalased kardavad investeerida Ukrainasse ja seal tegutseda kolm tuhat ajakirjanikku on kaotanud võimaluse töötada, sest neid ähvardatakse, me peaksime selle küsimusega kuidagi tegelema. Euroopa Liidu liikmesriigid on investeerinud äh, suuri summasid Ukrainasse. volinik Füüle, kas te teate, et investorid on väga mures seoses Ukraina olukorraga ja milliseid meetmeid me võiksime võtta? et äh, meie ajakirjanikudki saaksid ohutult Ukrainas tegutseda. meil tuleb äh, täpselt jälgida olukorra arenemist nii inimõiguste kui ka majandusküsimuste osas. tänan, härra Pelder ja siin voorus saab viimasena sõna härra Möltser. härra president, paar kuud äh, pärast veebruari presidendivalimisi, kui Janukovitš tegi comeback'i, on nüüd demokraatlikud saavutused läinud kaduma. finantsturud äh, aga peavad äh, praegust valitsust stabiilsemaks kui oranži revolutsioonivalitsust ja me ei saa lääne demokraatiat seetõttu üks-ühele üle kanda endistele kommunistlikele riikidele põhiseaduse kohus tugevdas äh, parlamendis presidendi positsiooni ja nõrgendas parlamendi positsiooni. De facto on olukord selline, et juba enne kohtuotsust oli presidendiaalsüsteem Janukovitš äh, on äh, piiranud demokraatlikke standardeid. kui presidendil õnnestub oma võimu kinnistada, ja teha tsentraalseid reforme Ukrainas ja saavutada majanduskasv, siis ta jääb pikemalt äh, valitsusohjade juurde ja Euroopa Liit peab selle lihtsalt teadmiseks võtma. tänan. nüüd äh, kõnelejad enda nime, kõigepealt härra Šeflin, kaks minutit, palun uh,. Thank you, president tänan, president, volinik. arengud Ukrainas äh, selgelt viitavad sellele, kuidas võim, absoluutne võim korrumpeerub. praegune valitsev eliit on olnud võimul olnud Janukovitši valimistes alates ja suurem osa sellest, mis on korda saadetud, äh, viitab sellele, et võimu koondub ja see on veelgi hämmastav, kui me mõtleme presidendivalimiste tulemustele, mis andsid Janukovitšile väikese enamuse ja näitasid, et tal oli küll tugev toetus äh, äh, ainult äh, riigi lõuna- ja idaosas. ja see on hämmastav Ukraina poliitikas. praegu on pidev areng selles suunas, et Äh, võimukeskused suurenevad, meedia, äh, administratsioon, kõik on selle mõju vajanud. kõige suuremat muret tekitab see, et salapolitsei on saanud enda kätte volitused kes-, kesk-, äh, sekkuda riigi asjadesse. see on kõik tuleviku suhtes halb eriti kui eh, Euroopa, ukrainlased tõesti tahavad olla osa Euroopast, sest Janukovitši poolt loodud süsteem eh, juhib nad kõrvale Euroopast, mitte Euroopa poole. kõige tähtsam on see eh, siiski, et teatud stabiilsus on riigis saavutatud, kuid samal ajal see stabiilsus on varjutatud ehm, stagnatsioonist. Janukovitš on tihedas sidemetes Venemaaga ja seetõttu on teatud määral ka Venemaa subordinatsiooni all. kas Ukraina ühiskond pikemas perspektiivis selle muutuse heaks kiidab, on äh, lahtine küsimus. tänan, kolleeg. järgmisena Marek Sivitš. suur tänu. mis juhtus Ukrainas, kas toimus äh, kevadel riigipööre, sõjaline riigipööre. me teame, kuidas saavutati absoluutne häälte enamus ja nüüd ähm, re-, resolutsiooni sõnastus sarnaneb keelele, mis mõistab hukka Aafrika diktaatoreid. minu meelest selline sõnastus ei ole sobiv Ukraina puhul. volinik Füüle, teie ütlesite jah, aga äh, on mitmeid asju, mis meile ei meeldi, me ei saa ju päris negatiivset keelt kasutada. me teame, millised on Ukraina puudused, me teame, et nad on demokraadid, nad soovivad Euroopa Liiduga ühineda me oleme siin ju selleks, et näidata, millised on puudused, aga mitte hukka mõista. Timošenko eh, kaotas eh, valimised ja me peame seda respekteerima. suur tänu, härra Šivetš. ja nüüd kolleeg Koval suur tänu äh, volinik Füülele konstruktiivse lähenemise eest, ähm, suur tänu ka Rebecca Harmsile väga aruka sõnavõtu eest. kõik OSCE andmed näitavad, et äh, Ukraina on ainus endine Nõukogude vabariik, kes on äh, normaalsed, tavalised valimised läbi viinud, me ei saa seda ignoreerida. Euroopa Parlamendi poolt oleks suur viga ühineda praegu Rahvaparteiga, kui tegemist on riigiga, kes siiski suudab normaalseid valimisi korraldada. ja nüüd tahaksin meie Ukraina külaliste poole pöörduda. Ukraina koht on siinsamas meie kõrval sellepärast äh, nõuame Ukrainalt nendesamade kriteeriumide täitmist, mille me oleme Euroopa Liidu liikmesriikidele kehtestanud. inimõiguste probleeme Ukrainas esineb väga harva ja mõistke seda, mõistke seda Ukraina vennad, te olete Euroopa vennad äh, ja äh, seda kõigi meie standardite järgi ühinege Euroopa Liiduga, loomulikult on teil äh, ka sisekonflikte, aga olge ühtsed, ühtsed äh, suhetes Euroopa Liiduga, Euroopa Parlamendiga, äh, olgu siis teie värv kas sinine, oranž või kollane. teadke seda, et lähenemine Euroopa Liidule ei ole kiire, kuid meie oleme valmis teile kätt ulatama praegune resolutsioon oli tegelikult ette nähtud valimiste järgseks perioodiks ja eh, siis saab tööta, töötada välja ühisseisukohad, sest Euroopa Parlament on huvitatud teiega suhete arendamisest. Te ületasite oma kõneaega, järgmine kõneleja proua Vaidere kallid kolleegid, Ukraina on tähtis Euroopa Liidule ja me ei saa ükskõikseks jääda selles suhtes, mis Ukrainas toimub. kümned tuhanded ukrainlased tulid oktoobri algul protesteerima põhiseadusreformi vastu, mille algatas president Janukovitš. Need res-, reformid ei sündinud demokraatliku protsessi läbi ja neid kritiseeris ka Veneetsia komisjon. Refo-, sellised reformid ohustavad äh, Ukraina sõltumatut kohtuvõimu. meie Ukraina sõbrad on mures eelseisvate valimiste pärast ning sellepärast, et valitsevad parteid kasutavad poliitilistel põhjustel ära praegust kohtusüsteemi praegu on väga vajalik Euroopa Parlamendil koostada resolutsioon. opositsiooniparteid võitlevad selle eest, et euro, et Ukraina ühineks Euroopa Liiduga, see on nende jaoks prioriteet ja nüüd peab Euroopa Liit aitama kaasa meediavabadusele Ukrainas. olukord, kus me, meediahaid juhivad avalik-õiguslikku ringhäälingut ei ole normaalne ja e, e, e, nüüd peaksime aitama Ukrainat näiteks viisavabaduse andma Ukrainale, energia vallas koostööd tegema, majanduskoostööd edendama. see peaks tulema välja meie järgmisest resolutsioonist, mille me koostame pärast valimisi. suur tänu proua Vaiderele. nüüd on teile kaks küsimust esitatud, kas te olete nõus vastama nendele? kaks kolleegi soovisid teile esitada küsimused, olete te valmis nendele vastama? kõigepealt härra Šivetš väga lihtne küsimus. võib-olla tekkis probleeme tõlke tõttu, aga te ütlesite, et praegune Ukraina valitsus äh, lükkas tagasi äh, liikmelisuse pakkumise Euroopa Liidus, nii palju kui mina tean, siis äh, Euroopa Parlamendi pikaajaline strateegia on siiski pikemas perspektiivis läheneda Euroopa Liidule, kas teie mõistsite valesti Ukraina presidenti või sain mina teist valesti aru? proua Aider, kas te saate vastata, kolmkümmend sekundit on teil aega. jah. ma tahaksin täpsustada. Äh, ilmselt tekkis viga kusagil tõlkes Ukraina president tõesti ütles, et ta on valmis Euroopa Liiduga koostööd tegema, kuid Äh, Ukraina parlamendi jaoks see äh, poliitiline prioriteet ei ole. järgmine küsimus. proua Harms, sooviksin küsida kolleegilt, et äh, me nüüd oleme siin tekstis pannud kirja kõik oma punktid, mis puudutavad võimu kuritarvitust ja repressioone ja mis räägib selle vastu, et me läheksime selle tekstiga neljakümne päeva pärast Kiievisse, räägiksime küsimustest ja siis otsustaks, kuidas edasi liikuda. ma tahaksin seda teada, sellepärast et äh, meie delegatsioon on seda seni pidanud kõige paremaks ja produktiivsemaks lähenemiseks, kui me soovime avaldada demokraatlikku mõju. suur tänu! palun, teil on võimalus vastata. suur aitäh. mina isiklikult ei, ei tea, miks pärast meie osalemist tippkohtumisel Ukrainaga tulevad sellised signaalid äh, Ukraina poolt, äh, mis äh, puudutavad näiteks valimiste keskkomisjoni koosseisu, vabaühendusi ja kui me nüüd oma muret väljendame, siis äh, olen ma äh, ikkagi veendunud, et äh, piirkondlikud valimised saavad olla palju demokraatlikumad. nädala või paari pärast võime jälle oma resolutsiooniga Ukrainasse minna ja keegi ei takista meid uusi resolutsioone koostamast aga fakt on see, et demokraatia olukord halveneb. teen nüüd ettepaneku, ütleb president. Need, kes veel sõna soovivad, võtke sõna palun vaba mikrofoni ajal. me ei saa lasta neljakümnel kolleegil sinise kaardiga sõna võtta, sellepärast et siis võib meie sõnavõtjate nimekiri lihtsalt lühen-, lüheneda võib-olla tahate vaba mikrofoni kasutada? ja järgmine sõnavõtja härra Vigenin nimekirja järgi. ütleksin, et kvali-, meie debati kvaliteet näitab, et see ei ole ettevalmistatud, see ei ole läbimõeldud ja see äh, Ukraina resolutsioon pole ka õigesti ajastatud. tahaksin öelda, et alles kuus kuud tagasi äh, oli Ukraina äh, vabas langemises kaose suunas. nüüd peaks ütlema, et sügavast kriisist on üle saadud ja pilt on hoopis teine. mõne kuuga on praegune valitsus suutnud riigi tuua eh, stabiilse no,, normaalse olukorra juurde nii finantsiliselt, majanduslikult. probleeme muidugi on, me ei saa neid eitada, kuid eh, meie arvamust on arvestatud, me tahame siin rääkida näiteks valimiste korraldamise probleemidest. kui me nüüd iga äh, väikse probleemi pärast äh, paanikasse ei satu, siis võetakse meid ikkagi tõsiselt. parlamentaarne komisjon läheb meie poolt Ukrainasse kümne päeva pärast ja me ei taha ju endale karuteenet teha kui me võtame vastu sellise resolutsiooni kümme päeva enne valimisi. midagi sellist ei ole kunagi varem juhtunud ja see on ka selge katse mõjutada valimisi. niisugust mängu meie parlament mängida ei tohi, seetõttu teen ettepaneku resolutsiooni vastuvõtmine edasi lükata. meie parlamentaarse koostöö Äh, komisjoni liikmed on valmis kolleegidega arutama neid küsimusi ja siis otsustama. tänan. tänan, järgmisena härra Unguriano, poolteist minutit. Äh, uus äh, Ukraina valitsus on ainult nime poolest kuid totalitaarne praktika on endiselt levinud. arvestades eelseisvaid valimisi, valimisi, see võib ohtu seada opositsioonierakondade osalemise. põhiseadus muudeti e, ja de facto presidendi võim on tagasi. ajakirjandus ja kodanikuühiskonnal avaldatakse pidevalt survet ja Ukraina salateenistus e, elab jälle nõnda nõukoguga ajas seetõttu on meile saabunud aeg selgelt avaldada meie mured läbi resolutsiooni. Ukraina ametivõimudeni peaks see sõnum jõudma et tihedamad suhteid Euroopa Liiduga ei saa tagada ainult sõbralike deklaratsioonide abil. ebademokraatliku Ukraina valitsus ei saa olla Euroopa Liidule usaldusväärseks partneriks, eriti strateegiliselt tundlikes piirkondades, nagu seda on Mustmeri. ja viimane sõnavõtja on härra Svoboda üheks minutiks. tänan, härra president ma usun, et me kõik peame oma vastutust kandma. Ukraina valitsus peab tagama õigusriikluse ja ajakirjandusvabaduse. opositsioon peab samuti olema vastutustundlik ja mitte edastama valeinfot, kui näiteks äh, vaadata seda resolutsiooni, siis siin on sees äh, mitmesugused oletused ja me oleme saanud äh, mitmesugust valeinfot. ka meie peame vastutust kandma ja aru saama, et äh, me ei ole osa Ukraina sisepoliitikast. meie ülesanne ei ole kaitsta ühte või teist äh, parteid. järgmisel nädalal meil toimub kohtumine välisministriga, siis toimub meil parlamentaarne kohtumine, delegatsioon reisib äh, Ukrainasse ja härra Kaaler, me oleme ju alati öelnud pärast valimisi, kas äh, asjad läksid hästi või halvasti, me ei ütle enne valimisi, et asjad lähevad niikuinii halvasti, nii et äh, näidake üles seda õiglust ka, mida te tavaliselt üles näitate, härra Kaaler. kas te näitasite sinist kaarti? Te näitate sinist kaarti või te näitasite härjasarvi? kolmkümmend sekundit küsimuseks. sooviksin rääkida vaba mikrofoni raames, härra president, soovin seda ühte minutit. hästi, aga meil on juba topelt nii palju sõnasoovijaid, äh, kui meil on võimalik sõna anda vaba mikrofoni raames. nüüd äh, proua Kolobranska, palun. Pues no está, no está, pues se apunta y no está. Vamos a dar la palabra entonces a la señora. aga teda ei ole saalis, olgu. kolleeg Kaševska. suur tänu. Need, kes ei ole sotsialismisüsteemis elanud, ei mõista iial rahvast, kes äh, on tundnud äh, üm-, ümberkorraldusi, meediaõiguste, individuaalsete õiguste piiramist. ma arvan, et peame esitama küsimusi, arvestades Ukraina probleemidega. aga see pole kõige olulisem. viimased valimised Ukrainas olid demokraatlikud me ise Euroopa Parlamendi liikmetena tunnistasime seda. sajad tuhanded noored ukrainlased loodavad meie peale, loodavad, et ehitatakse üles äh, demokraatlik kodanikuühiskond ja mina olen Poolast pärit, ma tean küll, millest me räägime tänan president ka mina sooviksin öelda et et resolutsiooni vastuvõtmine sellise lühikese aja jooksul eh, enne valimisi ja arvestades Euroopa Liidu ja Ukraina valitsuse vahelisi suhteid Äh, on küll õige tunnustada, et uuel valitsusel on probleeme, kuid samas me peame tunnistama, et äh, valimised toimisid demokraatlikult ja seetõttu on valitsusel õigus jätkata oma tegevust. seega igasugune resolutsioon äh, tuleks tagasi hoida kuni valimiste läbiviimiseni. suur tänu, järgmisena proua Oviir. mikro, mikro

proua Lukatševska sõnavõtt näitab, et ähm, et me jagame seisukohti. härra Severin, Marek Šivetš, kas nad mõistavad hästi olukorda? tõesti, enne valimisi ei tohiks vastu võtta otsuseid, mis kahjustavad meie sõpru aga samas on õigus ka volinik Füülel ja kolleeg Harmsil, kes ütlevad, et äh, me siiski näeme probleeme, mis meile muret teevad. kui me soovime, et meie partnerid, kolleegid Ukrainas ühineksid üks äh, siin meiega, siis president katkestas sõnavõtjat ja annab sõna järgmisele kõnelejale austatud kolleegid, mõelge nüüd äh, asjade üle järele. ühe nädala jooksul ei ole võimalik muuta ei seadusi ega valimiskomisjoni koosseisu. alati on huvitav äh, kuulata seda, et äh, kui äh, teatud poliitilised äh, jõud kardavad, et nende liitlased kuskil valimisi ei võida, siis kohe on ohus selle riigi demokraatia nende arvates. me peame tagama demokraatia arengule Ukrainas paremad tingimused aga demokraatliku valitsuse toetamine Ukrainas osadele arvatavasti ei meeldi, seetõttu teeme ettepaneku lükata resolutsioon edasi, kõneleja katkestada ja et president annab sõna kolleeg Paškale. tänan võimalust sõna võtta, eh, president, volinik, Ukraina on üks meie lähemaid potentsiaalseid partnereid Euroopa Liidu jaoks. Ukraina on oma tsivilisatsiooni arengu poolt Euroopale palju lähemal kui türklased või albaanlased. oranži revolutsiooni järel võimule tulnud poliitilised võimud võitsid viimasel korral, kui Janukovitš jäi pikka aega opositsiooni, kuid me samas peame möönma, et Janukovitši kindlasti mäletab varasemaid perioodi, ja ka oranži revolutsiooni ja Euroopa Liidu suhtumist temasse. ma arvan, et me peaksime keskenduma majandusalasele koostööle selleks, et kujundada vastastikuse usalduse keskkond. me peame selgitama ka seda, et opositsioonil on samuti seadusandlik koht demokraatlikus ühiskonnas ja me peame selgitama ka opositsioonile eh, ja teda katkestatakse. härra Kaaler, kas teil on protseduuriline küsimus? härra Kaaler kuna mind isiklikult äh, mainiti äh, osade kõnelejate poolt, siis ma tahaksin vaba mikrofoni raames ka vastata neile. härra Obermeier, palun järgmisena. tänan, äh, härra president. energiaühenduse loomisega loodi ühtne Euroopa gaasiturg, millesse on kaasatud ka Ukraina ja see on väga hea. viimastel aastatel on olnud palju probleeme seoses gaasitülidega Ukraina ja Venemaa vahel ning see tülitsemine on tugevalt mõjutanud ka Euroopa Liidu liikmesriike. hinnavaidluste tõttu Venemaa teatud ajal peatas gaasitarned ja tugevalt äh, kannatasid äh, selle all näiteks Austria, Itaalia ja ka Prantsusmaa. komisjon peab edendama energiaühendust ja kohustama Ukrainat tagama Euroopa liikmesriikide tarnekindluse me ei saa lubada sellist äh, hinnasõda Ukraina ja Venemaa vahel. me peame pidama häid läbirääkimisi Ukrainaga, aga olema ka tõesti karmid, kui vaja. suur tänu. täna president, Euroopa Parlament on alati toetanud Ukrainat äh, Ukraina teel demokraatia suunas ja õigusriigi põhimõtetest lähtudes äh, tegemist on riigiga, kes jagab meie väärtusi ja iga demokraatias valimised on nagu termomeeter, mis aitab meil mõist-, mõõta poliitiliste erakondade äh, küpsusastet, avalikku arvamust, demokraatia rakendamist. me tervitame seda, et Ukraina on valmis kutsuma vaatlejad valimistele ja vaatlejate osalemine kindlasti aitab kaasa demokraatia säilitamisele valimiste ajal ning tagab äh, Ukraina vastavate asutuste tegevuse neutraalsuse. Ukraina peab tagama erinevate võimuharude tasakaalu. Ukraina võiks loota Euroopa Liidule äh, reformide kaasaaitamisel. Äh, Euroopa Liidu poolne toetus ja avalik arvamus peaks tagama Ukraina edaspidise edu. järgmisena proua Blinkevitš-Jute suur tänu, härra president. eelmisel nädalal käis Ukraina president visiidil minu koduriigis Leedus ja andis mõista, et Ukraina eesmärk on ühineda Euroopa Liiduga. kahtlemata sellele kulub veel aastaid ja tuleb väga palju tööd ära teha mitmes valdkonnas, näiteks inimõiguste alal äh,, korruptsioonivastases võitluses, vast-, vaesusevastases võitluses, aga olen nõus nende kolleegidega, kes Euroopa Parlamendis on öelnud, et et me ei peaks etteheiteid tegema Ukrainale, me ei saa ust kinni lüüa Ukraina ees, sest tema koht on Euroopas võrdse partnerina Euroopa Liidule. tänan ja nüüd järgmine kõneleja, palun. härra president, Ukraina on Euroopa Liidu suur ja tähtis partner. kahtlemata on Ukrainal ka e, Euroopa tulevikuperspektiiv. Ukraina sisestruktuuri ja on väga keeruline, tema ajalugu on väga raske ja kui me räägime äh, plussidest ja miinustest, siis peame me kõike seda arvestama. peame resolutsiooni koostamise läbi mõtlema, sest me teame, et äh, demokraatlike valimiste käigus on alati nii, et opositsioon on pettunud, kui ta võimu kaotab tulevased valimised annavad opositsioonile uue võimaluse ja ma arvan, et praegu me ei peaks üht või teist poolt eelistama. tänan. härra Tänok, palun Ukraina on meie suur demokraatlik partner, ma ei kahtle, et nad ühel päeval ühinevad Euroopa Liiduga, kuid kas Euroopa Parlamendi resolutsioon on asjakohane enne valimisi? ECR fraktsioon on teinud mitmeid muudatusettepanekuid, et resolutsioon oleks tasakaalustatum. Janukovitš võitis demokraatlikult äh, valimised ja samas on autoritaarseid märke samuti Kiievis nimelt äh, piiratakse äh, äh, piiratakse meediavabadust, oligarh juhib julgeolekuteenistust ja nii edasi. president Janukovitšile aga avaldatakse survet, sest oranži revolutsiooni pärand on väga tugev kõik teavad, et mul on tihedad sidemad opositsiooni esindajatega, aga arvan, et me peaksime vältima liigset sekkumist Ukraina siseasjadesse, mis võib meile tagasilöögi anda. suur tänu, doktor Tänok ja äh, kolleeg Kolarska-Loviska on järgmine sõnasaaja, palun. suur tänu samad argumendid tõstatati ka enne presidendivalimisi. Euroopa Parlament äh, arutas ka resolutsiooni võimalust enne presidendivalimisi ja nüüd miks mitte äh, koostada resolutsioon pärast valimisi, kus kutsuda üles nii valitsust kui ka opositsiooni austama inimõigusi, ühinemisõigust ja nii edasi. täna näeme, et et meie soovid ei ole realiseerunud. kõige tähtsam on siiski demokraatia juurdumist tugevdada ja praegused Äh, praeguste kohalike valimiste puhul võib ka inimõiguste rikkumisi ette tulla, seetõttu peame olema väga ettevaatlikud. suur tänu, ütleb president, katkestades kõnelejat. nüüd kuulame ära Euroopa Komisjoni You, uh... tänan president et te andsite mulle võimaluse vastata, reageerida sellele, mida öeldi. meil on olnud äh, väga huvitav arutelu ja tahaksin äh, vastata kolmes osas. kõigepealt äh, vastan kolleeg Pelderi küsimusele, mis puudutas investeerimiskindlust. Ukrainas tuleb selles valdkonnas enamat teha, see on selge ma olen selle küsimuse tõstatanud äh, Ukrainas mitu korda ja ka assotsiatsiooni nõukogus. eelmisel nädalal rääkisin sel teemal ka Ukraina peaministriga. on mitmesuguseid äh, seadusandlikke küsimusi ja Ukrainas arutatakse mitmesuguseid äh, muudatusettepanekuid parasjagu parlamendis, aga igal juhul tuleb äh, õigusriigi valdkonnas rohkem ära teha. me järgime huviga Mittali juhtumi arenemist. rohkem tuleb ära teha ka käibemaksu küsimustes. see on väga ärritav teema meie ettevõtete jaoks. meil on kontaktid äh, Ukraina ametkondadega ja ka investeerijatega ning me oleme igati pühendunud äh, oma investorite huvide kaitsmisele Ukrainas. teiseks. Ukraina ja meievaheline protsess äh, ei ole lihtne mõnikord äh, me ei, ei saavuta kohe tulemusi, aga igal juhul oleks tulemusrikas äh, Euroopa ülesehitamine Ukrainas. Neil on vaja meie abi ja nad vajavad ka vahetevahel meiepoolset äh, nii-öelda reaalsuskontrolli. aga me ei tohiks lasta end suruda äh, sunniviisiliselt äh, aruteludesse, mis ei aita kaasa stabiilsusele. ja sellega ma jõuangi kolmanda küsimuste ringi juurde. kes olen mina, et hakata kommenteerima resolutsiooni ettepanekut äh, siin kojas? aga fakt, et äh, arutelu on aset leidnud, on juba välja saatnud äh, oma signaali. koja esindajad lähevad varsti Ukrainasse ja võtavad kaasa enamiku nendest äh, väga olulistest sõnumitest. väga oluline on pöörata tähelepanu kohalike valimiste teemal Ukrainas kolmekümne esimesel oktoobril. peame tugevdama demokraatlikke alustalasid Ukrainas ja käesolevaga lõpetaksingi, tänan. suur tänu, volinik. vastavalt kodukorra reeglile sada viiskümmend üks see sõnaõigus läheb üle härra Gaalerile ja ma palun tal rääkida lühidalt. Eine... tänan. ma tahtsin vastata kolleeg Svobodale. ta mainis punkti, mis ei olnud korrektne. rahvapartei resolutsioonis me tsiteerisime valesti Veneetsia komisjoni, ma rääkisin komisjoni esimehega me korrigeerisime selle ära ja see tsitaat ei ole enam meie resolutsioonis sees. aga sotsiaaldemokraatliku fraktsioonina mainisite te õigusriiklust üldiselt aga ütelge midagi konkreetselt ka selle kohta, mida teeb seal salateenistus ja ütelge midagi ka selle kohta, kui osasid äh, parteisid ei lasta üldse valimistel osalema. sellised tegevused ei vasta ju Euroopa demokraatlikele standarditele ometi. härra Svoboda, teie poole pöörduti isiklikult äh, ja vastavalt äh, kodukorra artiklile sada viiskümmend üks on ka teil, härra Svoboda, võimalus nüüd vastata, palun, ja tehke ka lühidalt tänan, härra president, ma ei taha siin hakata kahekõnet pidama nüüd härra Kaaleriga, aga härra Kaaler, te peaksite olema niivõrd informeeritud, et ma olen ka pressiavalduses äh, öelnud äh, oma arvamuse salateenistuse kohta, olen tõstatanud selle teema ka peaministriga ja mõelgem tõesti järele selle üle, et kas poleks äh, mõttekas võtta vastu ühisresolutsioon, mida toetab äh, suur enamus, äh, mitte selline resolutsioon, mida tööta-, toetab äh, napp vähemus. tänan, härra Svoboda ja selle sõnavõtuga oleme me ammendanud käesoleva päevakorrapunkti, on esitatud kuus mu-, resolutsiooni ALDE, kuue rohelised, sotsiaaldemokraadid, konservatiivid ja reformistid ja Euroopa Rahvapartei, kõik on esitanud omad resolutsioonid. arutelud on lõppenud ja hääletamine toimub homme. meil on nüüd äh, kuus-seitse minutit äh, pausi, et puhata, juua klaasike veini ja täpselt kaheks, vabandust, vett ja täpselt kaheksateist null null algab nõukogu infotund